Varmt välkomna till dagens utskottsmöte. Det är, ehm, ja, välkomna. tervitan teid südames pärastlõunasel komisjoni koosolekul, tahaksin tervitada kõiki, kaasa arvatud äh, parlamendiliikmeid ja tõlke, kes meid kirjaliselt abistavad ja tahaksin ka tervitada külaliste rühma Ellsbury vasakpoolsete partei külalisi. meil oli ka Umje nõukogu esindaja ja meil on ka tõlgid, kes äh, töötavad äh, komisjoni heaks Luksemburgis. Nemad püüavad siis taaskord ennast äh, värskendada tead-, enda teadmisi värskendada selles suhtes, kuidas parlament töötab, nii et tere tulemast kõigile. Äh, esimene punkt päevakorras on päevakorra vastuvõtmine ja ma arvan, et mingisuguseid lisasid või muudatusi ei ole palutud ja seetõttu võime lugeda päevakorra vastuvõetuks. punkt number kaks, juhataja teadaanded. tahaksin meenutada liikmetele, et homme tähistame rahvusvahelist naistepäeva siin, korraldatakse suur Äh, üritus plenaari ruumis, alustame kell üheksa hommikul. ning kuulamine toimub kuni poole üheni. programm on kõikidele liikmetele välja jagatud. ning loodan, et paljud liikmed suud- äh,, saavad siiski osaleda rahvusvahelise naistepäeva tähistamisel. teemaks on naistevastane vägivald. ja parlamendi äh, kampaania ütleb sama, me saame selle lõpetada. niisiis äh, teavitan teid sellest. lühidalt tahan teavitada kolleege ka sellest, et komisjoni koordinaatorid ja aseesimees korraldavad oma traditsioonilise lõunakoosoleku koos äh, komisjoni presidendi härra Barrosoga, rahvusvahelise naistepäeva puhul me pidasime seda Strasbourgis ja komisjoni president Barroso oli kohal, nagu me ütlesime oli terve hulk asepresidente seal, kaasa arvatud volinik Reding ning volinik Malmström. anname siis tagasisidet sellest koosolekust, võin kohe öelda, et arutasime naistevastast vägivalda, palgaerinevusi, äh, vana, vanusestatuuti naiste jaoks, need olid mõned teemadest, mida komisjoni ja Euroopa Komisjoni ühisel koosolekul arutati. punkt number kolm, saame minna kohe siis kolmanda päevakorrapunkti juurde. see on ühenduse uus seisukoht, mis puudutab meeste ja naiste võrdset kohtlemist raportööriks on äh, proua Luling, kes on ka kohal. debatti pidama me selle teema üle ei hakka. debatt toimub kahekümnendal aprillil komisjonis muudatuste äh, äh, esitamise tähtaeg on kaheksandal aprillil ja hääletus peaks toimuma kolmandal, neljandal mail ja mai teisel plenaaril siis. ja nüüd tahaksingi anda sõna proua Lullingule, et ta paari sõnaga räägiks sellest teemast. tema on, tema on selle teema raportööriks aitäh, proua eesistuja. suur tänu, proua eesistuja, tahaksin teile öelda vaid seda, et lõpuks ometi saime ametliku versiooni ühisest ähm, seisukohast. kuigi see otsustati novembris nõukogus ära, nii et on läinud tohutult aega, et see meieni jõuaks ja loomulikult on see pidurdanud ka meie tegevust ja äh, venitanud ajagraafikut. kuid oleme teinud koostööd komisjoni sekretariaadiga ja pidanud läbirääkimisi eesistujamaa Hispaaniaga. olen pidanud öö, äh, läbirääkimisi ka eesistujamaa Rootsiga. nüüd pärastlõunal kohtume või täna õhtul kohtume taas kord hispaanlastega äh, kõik siis selleks, et saada seisukohad ühtseks äh, Euroopa Komisjoniga, kuigi on jah, paar asja, mille suhtes on väikseid probleeme, äh, üks või kaks asja, kus nõukogu ei jälgi ähm, parlamendi seisukohta, me oleme palunud sotsiaalkaitset ja kohustuslikku sotsiaalkaitsesüsteemi abikaasade jaoks aga eriti palju manööverdamisruumi nõukogus ei ole, sellest hoolimata peame selle üle läbirääkimisi. mis puudutab ülejäänud osa, siis on kaksteist meie muudatustest äh, nõukogus vastu võetud ja loodan, et aprillis saan välja tulla uute ettepanekutega, mis võimaldavad meil teisel lugemisel jõuda sellise tekstini, mille suhtes saame nõukoguga kokku leppida ja siis saame kõik selle kokku võtta Hispaania eesistumise, enne Hispaania eesistumise lõppu ja see on hästi oluline, sest me ei taha kogu teema läheks jälle edasi järgmise eesistuja kätte, eriti mitte Belgia eesistumise kätte, põhjuseid on hästi palju, ehk ma väga loodan, et me saame selle töö suhtes otsad kokku tõmmata äh, aasta peale esimest lugemist. Te näete, kui kaua selle kõigega läheb, see on tõsise pidevalt samm-sammuline liikumine, aga liigume õiges suunas ja aprillis peaksime saama siis arutelu äh, pidada selle teksti üle, mis peaks jõudma teieni enne diskussiooni, aitäh. Euh, suur aitäh, äh, lihtsalt üks küsimus siin um, parandage mind palun, kui vaja, kas siis nõukogu ühisseisukoht ei aktsepteeri enam naiste kaasamist või partnerite kaasamist äh, sotsiaalkindlustuse mõttes või? kui tõesti nii on, siis äh, minu küsimus tekib, mul tekib küsimus, kus see siis, äh, kust see siis tuleb? meenutagem, et see on seisukoht, mille eest võitlesime kogu selle kampaaniaga ja oleks hädavajalik püüda see tagasi tuua kolmandasse lugem-, kolmandas lugemises, kui see siiamaani on tagasi lükatud. see on ju tegelikult kogu selle debati tuumikuks, südameks ja ma tahaksin täpselt selgeks saada, milline on meie seisukoht praegu ja milline manööverdamisruum meil nõukogus on, et äh, sellega midagi teha. eesistuja, meenutan teile, et me ei pea selle üle debatti, kuid arvestades, et meil oli see üks küsimus, kas proua Luling sooviks sellele vastata? proua Luling, palun. vaadake, minu arvates see ei ole see, mida nõukogu tahab, mida nõukogu tahab, on sotsiaalne kaitse, mis on nõukogu tekstis selgelt defineeritud et see oleks kohustuslik või vabatahtlik. see ei ütle, et nad ei aktsepteeriks äh, tervisekindlustuse või, või riikliku kindlustuse panuseid. kui te vaatate nõukogu teksti, eriti artiklit seitse, see on samm edasi võrreldes sellega, mis meil praegu olemas on, sest nõukogu tekst ütleb, et kui liikmesmaal on olemas sotsiaalkaitsesüsteem FIE-dele, siis need liikmesmaad astuvad vajalikke samme selles suunas, et need FIE-de abikaasad ja nüüd viidame abikaasadele, mitte äh, töös abistavatele abikaasadele äh, Äh, ja ka partneritele, kes saaksid samasuguse kaitse, ehk siis äh, nad saaksid sotsiaalkaitsest kasu. aga see on kas äh, kohustuslik või vabatahtlik. see on hetkel vaidlusküsimus, meie tahame, et see oleks igal juhul kohustuslik, nemad tahavad öelda, et see on kohustuslik või vabatahtlik, aga peab pakkuma sellist võimalust. teine asi, mis on oluline on see, mida räägitakse emaduse kaitsest või vanemapuhkuse kaitsest. ehk nõukogu tekst on oluliselt parem kui komisjoni tekst ja parem kui olemasolev direktiiv, kus üldse ei mainita äh, neid panuseid. ehk me püüame töötada nõukogu ja ka ja saada lahti teatud teksti osadest mõnedest lõikudest ja alapunktidest, mis meile ei meeldi. aga ma arvan, et nõukoguga peaksime suutma seda ka saavutada, aitäh. Eh, suur aitäh, proua Luling. aitäh, et vastasite härra Remeira küsimusele ja aitäh ka selle eest, et olete töötanud selle olulise seadusandliku teksti kallal. niisiis, tulles nüüd tagasi Äh, debati juurde aprillis ja hääletus siis kolmandal, neljandal mail. niisiis, suur tänu, proua Luling. järgmine punkt päevakorras on komisjoni delegatsioonide raport äh, selle kohta, et nad käisid äh, visiidil New Yorgis, Peking viisteist ja annan teile lühikese ülevaate kõige olulisematest kokkusaamistest, mis New Yorgis toimusid. Tele-, selle komisjoni kahe liig-, kaheksa liiget osalesid, pluss oli veel eh, kolm parlamendiliiget, kuid eh, kes ei olnud eh, kvoodikohased liikmed. see konverents on hästi oluline mitte ainult nende jaoks meist, kes töötavad äh, parlamentaarse poolega, aga see on erakordselt oluline ka tervele hulgale naiste organisatsioonidele kogu maailmas. Nad on töötanud selle konverentsi nimel juba väga kaua Äh, esimesest kolmanda märtsini toimis siis äh, visiit, konverents algas esimesel märtsil, kestab kaks nädalat. liikmed kindlasti mäletavad, et me ette valmistasime selle visiidi äh, ja koostasime selle jaoks ka resolutsiooni, mille esitasime plenaaril. alustasime visiiti volinik Redingiga äh, Ähm, hommikusöögi kohtumisel ja tahan rõhutada, et iga päev toimus ka äh, järelkoosolek äh, volinikuga, rääkisime sellest, kuidas käis, olid toimunud läbirääkimised, millised olulised küsimused olid üles kerkinud läbirääkimiste käigus. see igapäevane infovahetus komisjoniga oli väga-väga suureks kasuks ja minu arvates andis olulise panuse delegatsiooni eh, visiidi edusse. Eh, meie komisjoni jaoks oli oluline ja huvitav üks kõrvalsündmus, kus erinevad liikmesmaad, erinevad riigid ehm, korraldasid igasuguseid erinevaid asju nii ÜRO UNIFEM-i äh, korraldatud üritused ja ka terve hulk valitsusväliseid organisatsioone korraldasid ähm, igasuguseid oma üritusi, nii et meil oli võimalusi äh, sõlmida üsna tihedaid kontakte teiste osalistega ähm, lisaks äh, parlamentäärsetele esindajatele neljandal märtsil peale meie delegatsiooni visiiti osalesin mina delegatsiooni liidrina, vaatlejana läbirääkimistel ja minu arvates oli see komisjoni jaoks väga hea, et meile taoline võimalus anti osaleda äh, selles rollis vaatlejana, see oli komisjoni jaoks täiesti uus asi ja selles komisjonis annab see meile parema võimaluse jälgida nende tööd just nimelt tänu sellele võimalusele. vaataksin nüüd läbi need erinevad koosolekud, mis toimusid selle konverentsi käigus, kohtusime Maailmapangaga, nemad töötavad võrdsuse küsimuste kallal, kohtusime ja arutasime teemasid ka Äh, proua Salenfega Wilesiga, kes on äh, ÜRO arengurühma mm, direktor. kohtusime proua Rachel Marianiaga, kes on asedirektor äh, just nimelt võrdsusküsimuste alal ja sellel kokkusaamisel arutasime konkreetseid ettepanekuid nimelt selle kohta, kas ÜRO peaks looma eristruktuuri võrdsuse küsimuste lahendamiseks ja kuidas seda, äh, kuidas seda võrdsuse teemat äh, üldse käsitleda. saime väga palju toetust sellele ideele, et taoline äh, katusorganisatsioon või katustruktuur tekiks just nimelt võrdsuse küsimuse jaoks. jaotasime välja ka raporti visiidi kohta kõikidele liikmetele, nii et te eh, ülejäänut võite kõik lugeda ja ma hea meelega vastan küsimustele, kui teil neid on või kellelgi on mingisugune konkreetne seisukoht, mida nad tahavad väljendada. või on teil võib-olla küsimus mis on üles kerkinud Pekingi platvormiga äh, seoses või Peking pluss viisteist platvormiga seoses. suur aitäh, tahaksin rõhutada kahte asja, äh, mida me lubasime teha. esimene on meie arutelude tulemus proua Figan Wilesiga. üks ühe soo küsimus ÜRO-s. me palusime tõstatada selle küsimuse. see on hästi kummaline olukord, et, et nende sooliste üksuste loomine on tekitanud, kui midagi muud, ei saa siis kontsentreerida seda ühte institutsiooni, eksisteerivad äh, väga paljud erinevad institutsioonid, UNIFEM, lisades siia mingisuguseid teisi peadirektoraate, kes tegelevad soolise võrdõiguslikkuse küsimustega, tuua need kõik üheks üksuseks kokku. ja mõned riigid teevad selle otsuse koos teiste otsustega, mis ei ole sellega tegelikult otseselt seotud, niisiis meil paluti tõstatada see teema erinevates delegatsioonides, erinevates maailma osades näiteks. Lõuna-ameeriklaste puhul, Lõuna-Ameerika riikide, Aafrika riikidega, palun tehke, mis te vähegi suudate sellega seoses. kui osalete oma delegatsioonide töös. teine asi, minule tundub, et me peaksime tõstatama teema Euroopa Liidu suhted ÜRO-ga. minul oli tunne ja mul oli tunne, tundus ka, et paljud meist jagasid seda seisukohta, et käes on otsustav aeg lahendada Euroopa Liidu suhted multilateraalsete ühendustega, eriti ÜRO-ga. siiamaani on meil lihtsalt vaatlejad äh, staatus olnud ja ka mitte esimese ringi vaatlejate staatus. minule tundub, et volinik äh,, proua volinik Ashton peaks leidma mingisuguse võimaluse, kuidas suurendada omapoolseid jõupingutusi selleks, et saavutada Euroopa Liidu äh, korrektset positsiooni äh, multilateraalsetes institutsioonides, aitäh. suur tänu, proua Bauer, suur tänu, et tõstatasite selle tähtsa küsimuse. kas on veel sõnavõtusoove või kommentaare saadikutel, palun? suur tänu, proua esimees. mina tahaksin meie delegatsiooni, meie esindajaid tänada, neid inimesi, kes ähm, sõitsid sellele konverentsile. me oleme Euroopas väga palju ära teinud, kuid ikkagi on veel väga palju teha ja on väga tähtis, et äh, me osaleme nendes üleilmsetes protsessides. olen nõus ka sellega, mida ütles Edith Bauer. nimelt, et meie kanda on suur vastutus. tõsiasi, et ÜRO on loomas komisjoni, mis tegeleb meeste ja naiste soolise võrdõiguslikkusega, tähendab seda, et äh, protsessi erinevad osapooled tuuakse kokku kokku. seda ei ole ka võimalik teha üksi, meil on vaja selleks aktiivset delegatsiooni, mis võtaks tööst siis ka aktiivselt osa. aitäh! suur tänu! ka mina tahaksin veel kord toonitada, kui tähtis on erinevate ühenduslülide kasutamine selleks, et me saaksime luua tõeliselt tugeva vastupidava keti ja mul on väga hea meel, et kõik ülejäänud liikmed selles komisjonis ka seda arvamust jagavad, sest niimoodi on meil võimalik tulevikus suuremat rolli mängida. suur tänu kõigile, kes käisid delegatsiooni reisil, tahan südamlikult tänada ka sekretäriaati, mis selle reisi ette valmistas. meil oli väga palju erinevaid kohtumisi, erinevaid üritusi, nii et eeltöö oli väga suur selleks, et üleüldse oleks olnud võimalik meil sinna minna ja olen veendunud, et et äh, meie visiidil oli ka päris suur tähendus äh, terve ürituse jaoks. oli tähtis, et me olime nendel tähtsatel üritustel kohal ja oma sõna aktiivselt sekka ütlesime, nii et veel kord suur tänu. nüüd järgmine päevakorrapunkt, milleks on päevakorrapunkt number viis, kus me räägime võtmepädevustest muutuva maailma jaoks. meie töökava haridus ja koolitus äh, aastaks kaks tuhat kümme ja selle rakendamine. nüüd taustainformatsiooni selle kohta. koordinaatorid otsustasid kahekümne seitsmendal jaanuaril, et meie komisjon pöördub kultuurikomisjoni saadikute poole, sest ka nemad tegelevad soolise võid-, võrdõiguslikkusega. ja et meie teeksime kultuurikomisjoni raportile muudatusettepanekuid. proua Hannibal on teinud oma ettepanekud, neid on kokku kuus, kuus muudatusettepanekut ja meil on nüüd võimalus Äh, ära kuulata proua Hannibal, kes meile räägib nendest muudatusettepanekutest. ja meie eesmärk on täna ka hääletada nende muudatusettepanekute üle, kui komisjon on sellega nõus ja kui komisjon arvab, et me soovime neid muudatusettepanekuid kultuurikomisjoni raporti juurde lisada. proua Hannibal, mul on väga hea meel, et te olete täna siia tulnud ja teil on ka sõna, palun Hello. Sorry, sorry I was late. Um, if you just... vabandan oma hilinemise pärast. kõigepealt lühidalt selgitan teile muudatusettepanekute sisu. nagu te teate, see raport vaatab üle need tähised, mis pandi paika kahe tuhande kümnenda aasta töökava jaoks, see puudutab haridust ja koolitust ja selge see, et nende tähisteni me ei ole veel jõudnud. seega tulebki vaadata, kus me tegime midagi valesti ja mida tuleb teha selleks, et ikkagi edu saavutada selles seisnebki see põhjus, miks ma need muudatusettepanekud olen esitanud. ma olen kultuurikomisjonis tegev koordinaatorina ja mulle tundus igati kohane, et mina need ettepanekud esitan ma olen ka see isik kultuurikomisjonis, kes vastutab soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise eest. seega olengi esitanud sellised muudatusettepanekud, me peame veelgi jõulisemalt väljendama seda, mida me tahame saavutada ja ma arvan, et haridus ja koolitus ja nende edendamine aitab vähendada palgaerinevusi naiste ja meeste vahel ja aidata tagada naiste parem esindatus mitmetes valdkondades me oleme neid teemasid mitmel korral käsitlenud, te teate, et naiste tööhõive määr on oluliselt madalam kui meeste oma ja ilmselt teie siin kõik nõustute minuga, et kui meil oleks kuidagi võimalik saavutada jätkusuutlik areng ja sotsiaalne ühtekuuluvus, siis me peame kaasama enam naisi tööjõu hulka, tagama selle, et naised on kaasatud kõikidesse sektoritesse nendel põhjustel ongi minu poolt sellised muudatused ja ma loodan, et te toetate neid kõiki. Tack, Mrs Honeyball och... Suur tänu, proua Honeyball. Ka mina arvan, et see on väga hea lähenemine. Selleks, et äh, kolleegid saaksid sõna sekka öelda nendes äh, teemavaldkondades, mida arutatakse teistes valdkonnakomisjonides. Suur tänu teile, proua Honeyball, kogu selle töö eest kas on märkuseid või kommentaare? tundub, et mitte. siis ma arvan, et me võime hääletada nende muudatusettepanekute üle. kõigepealt punkt neli A, kes on selle poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud siis muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja muudatusettepanek number üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. suur tänu. suur tänu, suur tänu proua Hanipoolile nende muudatusettepanekute eest. seega oleme need ette pandud muudatusettepanekud vastu võtnud ja me saadame need edasi kultuurikomisjonile. nüüd järgmine päevakorrapunkt. selleks on päevakorrapunkt number kuus, mis puudutab majanduslanguse ja finantskriisi soolisi aspekte. koordinaatorid otsustasid, et me kirjutame, koostame omaalgatusliku raporti siin komisjonis selle küsimuse kohta. meil on raportöör, kelleks on härra Romeva kes vastutab selle küsimuse eest ja täna on meil võimalus esimest korda seda raporti projekti läbi vaadata ja selle üle aru pidada. ja avakava on järgmine, et kahekümne kolmandal märtsil on muudatusettepanekute tegemise tähtaeg ja kolmandal ja neljandal mail hääletame me siin komisjonis selle raporti üle ning me loodame, et see raport Äh, leiab arutamist täiskogul juunikuus. ootan põnevusega raportööri kommentaari ja annan seepärast talle ka kohe sõna. palun, härra Romeva. suur tänu, proua esimees. see on üks nendest teemadest, mida tuleb läbi vaadata ja mille puhul me peaksime tegelikult kahetsust avaldama, et me ei ole seda varem teinud. me räägime siin kriisist ja kriisist väljumisest, sellest, millised võimalused meie kasutada on. ja seepärast on eriti tähtis, et me paneksime paika, kes vastutab kriisi eest, millised on tagajärjed ja me peaksime seda vaatama ka sooliste aspektide kaudu. siis tuleb vastata veel küsimusele, milliseid investeeringuid tuleb teha selleks, et sellest kriisist uuesti välja tulla. ja siin jällegi tuleb arvestada majanduslikku dimensiooni, samamoodi nagu ka finantsdimensiooni ja mina raportöörina tahtsin siin täita lünki ja välja tuua need küsimused, millele siiamaani vastust leitud pole. kui me nüüd päris sügavuti ei lähe selles osas, mida on viimastel kuudel ajakirjanduses avaldatud, siis on tegelikult kaks asja, millest lähtuda. kriis puudutab põhiliselt teatud sektoreid kui vaadata ajalehe artikleid, siis meil on teatud sektorid, mida majanduskriis puudutab, nendes sektorites töötavad äh, tihtipeale mehed ja teiseks kriisist väljumise meetmete puhul kardetakse, et äh, avalikke kulusid kärbitakse ja see meede suure tõenäolisega mõjutab rohkem naisi. kui nüüd kahte nimetatud punkti analüüsida, siis jõuame järgmistele järeldustele meil ei ole siiamaani analüüsitud seda, kuidas majanduskriis muudut-, puudutab neid sektoreid, mida siiamaani pole äh, nimetatud, äh, nagu näiteks autovaruosade tootjad või Hispaanias näiteks on meil probleeme ehitussektoriga. Need on majandusvaldkonnad, kus äh, põhiliselt töötavad mehed, aga me ei peaks tegelema mitte ainult nende majandusvaldkondadega, vaid ka teistega. Nende majandussektoritega, kus äh, töötavad naised, näiteks äh, mitu töölepingut kõik poole kohaga. seal on väga palju naisi siis tuleb meil vaadata veel ka mõjude tagajärgi. meil on näiteks väga suur vahe selles, kuidas suhtutakse meeste ja naiste tööhõivesse. seda ei ole siin raportis kirjas, aga see tuli väga hästi välja kalanduskomisjoni visiidil Baskimaale paar päeva tagasi. seal me kohtusime väga paljude kalandusvaldkonna esindajatega ja rääkisime sellest, kuidas ähm, kriisist välja tulla. kuulsime, et ähm, naised teevad kalavõrkusid, seal on väga palju naisi, kes tegelevad selle valdkonnaga. ja tegemist on raske tööga ning nüüd on nende töötingimused veelgi raskemaks muutunud, kuid äh, kalavõrkude tootmist ei vaadata eraldi majandussektorina. ja seepärast tulekski meil eraldi vaadata neid piiripealseid sektoreid või neid sektoreid, millest väga palju ei räägita. samal ajal on näiteks äh, kalavõrkude tootmise sektor väga tähtis sektor, sellepärast et kui ei ole võrkusi, ei saa ka kalamehed kala püüda. see on kõigest üks näide meil on veel ka teisi näiteid, näiteks eh, naiste töö ei paista alati nii selgelt välja. aga samas, kui seda tööd ei oleks, ei oleks teatud majandusvaldkondadel mitte mingit võimalusi ja meil, kui me ei pööra tähelepanu nendele valdkondadele, kus naised töötavad, ei ole võimalik meil ka kriisist välja tulla. selleks, et ähm, probleeme lahendada, tuleb meil toetada nimetatud majandusvaldkondi. kui on aga tegemist läbipaist-, läbipaistmatu äh, valdkonnaga on sellel majandussektoril väga raske saada avalikku toestust, nii et sellest tuleks rääkida rohkem. Need majandusvaldkonnad tuleks tuua nii-öelda kõigi palge ette, tegemist on valdkondadega, kus põhiliselt töötavad naisterahvad. aga tegemist ei ole majandusvaldkondadega, mis seisaksid nii-öelda esimeses reas. siis on veel üks punkt, nimelt vastutus kes vastutab selle kriisi eest? me teame, et finantssektor oli majanduskriisi põhjustajaks ja me teame, et põhiliselt töötavad selles sektoris mehed. on tehtud uuringuid ja ma ise ka korjasin teatud andmed kokku järgmise tulemusega. Euroopa Liidus on Euroopa Sotsiaalpank, Euroopa Investeerimispank ja Euroopa Investeerimisfond kõige tähtsamad asutused ja neid juhatavad mehed. kui aga me vaatame administratsiooni nõukogusid nendes institutsioonides, siis seal on kuusteist protsenti naisi. nii et tegemist on esimese punktiga, kus me väga selgelt näeme, kui erinevalt on erinevad sugupooled esindatud äh, finantsinstitutsioonide halduspoolel. Lähme edasi. kui Lehman Brothersi asemel oleks meil olnud Lehman Sisters, siis me ei tea, milliseks kriis oleks üldse kujunenud ja kas äh, kriisi mõjud oleks olnud sellised, nagu nad olid kui vaadata erinevaid uuringuid, mis on läbi viidud, siis me näeme, et äh, need pangad, kus pariteetsus oli suurem, oli vähem probleeme kui nendes pankades, kus pariteetsus oli väiksem. nii et vähemalt äh, tuleks seda tõsiasja mainida. peale selle on tähtis leida meetmeid, millega toetada pariteetsust juhtivates komisjonides. Nendes komisjonides, kus vastutus on kõige suurem just äh, finants, rahalises mõttes, näiteks pankades. tegemist on tähtsate meetmetega, mida on võimalik sisse viia, näiteks Islandi puhul Islandil on pariteetsuse meetmeid parandatud ja suisa nõutakse naiste kvoodi sisseviimist, mis oleks siis nelikümmend protsenti juhtivatel kohtadel. ja minu arvates on tegemist väga hea ettepanekuga. me peame vaatama seda vastutuse küsimust, mõtlema, kes vastutab ja kui on tehtud vigu, siis tuleks äh, neid vigu parandada. kui vaatame majandus- ja finantskriisi juuri, siis on selgelt näha, et midagi tuleb äh, ette võtta on teatud meetmeid, mis äh, väga kaugele meid ei vii, on aga teised, mis tõsiselt aitavad meil majandussotsioloogilist äh, keskkonda muuta. ja me peaksime just viimasele panustama, need on mõningad punktid, mis tõin välja ja mis minu arvates on äh, tähtsad peaksime vaatama erinevaid võimalusi, vaata, peaksime vaatama, millised on need nišid, kus oleks võimalik töökohti luua. ja on väga tähtis luua just keskkonnasäästlikke nii-öelda rohelisi töökohti ja me peaksime investeerima nendesse valdkondadesse, mis on otseselt seotud äh, keskkonnasäästlike energiatega, CO2 heitmete vähendamisega ja nii edasi. see kõik on tähtis, aga kui neid, nend-, kui nendele meetmetele ei järgne äh, naiste toetust, pariteetsuse toetust, siis kordame suure tõenäosusega varem tehtud vigu. see tähendab seda, et me investeerime väga palju nendesse valdkondadesse avalikke vahendeid, kus töötavad mehed, ehk me kordaksime minevikus tehtud vigu. ehk suurendaksime juba olemasolevaid äh, probleeme. aga me peame panustama uutele sektoritele, samal ajal aga hoolitsema selle eest, et nendes sektorites oleksid mehed ja naised võrdselt esindatud. veel üks asi, mida ei tohi unustada. investeeringud nendesse valdkondadesse, kus on juba rohkem naisi. ehk siis me peaksime parandama nende tegevuste imidžit, kus on rohkem tegevad naised ja siin ettepanekute puhul, mis meile esitati, ei leia me tegelikult mingeid tõsiseltvõetavaid ettepanekuid. ma ütlen siin ettepanekuid, mis tulid komisjonilt ja nõukogult. põhiliselt räägime me siin sotsiaalsest valdkonnast, hooldekodudest, turvakodudest. ka siin on meil võimalik veel väga palju ära teha ja parandada minevikus tehtud vigu. nii et meie ees on suured võimalused ja neid võimalusi tuleks kasutada. on üks parlamendi ajutine komisjon loodud, see tegeleb majandus, finants ja sotsiaalkriisiga ja kui me räägime soolisest võrdõiguslikkusest, siis on meil võimalik ka sellele ajutisele komisjonile teha ettepanekuid selleks, et hoolitseda selle eest, et kriisist väljumisel oleks meil võimalik kõrvaldada ka sotsiaalsed ja majanduslikud äh, tõkked äh, võrdõiguslikkuse puhul. praegusel hetkel on kriis rohkem mõjutanud naisi ja samal ajal on ju naisi üha rohkem erinevates valdkondades. naised on rohkem tööellu kaasatud, samal ajal aga töötavad nad sotsiaalselt vähekindlustatud töökohtadel. Nende töölepingud ei ole nii vettpidavad, nad saavad sama töö eest vähem palka kui mehed. Neil on vaja töö ja pereelu ühitada. see kõik on valdkond, mida tuleks ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias käsitleda. seda siiamaani seal ei ole ja meie komisjon peaks hoolitsema selle eest, et ka need küsimused seal tõstatataks. Gracias eh,. No temos inscrições tu.... suur tänu teile. praegu tundub, et keegi ei soovi sõna võtta, aga mina omalt poolt tahan midagi lisada mina Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni raportöörina tahan öelda järgmist selle omaalgatusliku raporti kohta. raport käsitleb väga olulist ja päevakajalist teemat. raportöör juba rääkis meile, et selle majanduskriisi põhjustasid peamiselt mehed majanduskriisi tingis olnudki peamiselt see, et naised olid liiga vähe esindatud erinevates finantsinstitutsioonides. aga see, et naised on vähem esindatud, seda võime me kogeda nii ühes kui teises riigis Euroopa Liidus tervikuna mitte üheski kahekümne seitsme liikmesriigi keskpangas ei ole juhtival positsioonil naisterahvad. ikka ja ainult on nendel kohtadel mehed. tõsi on ka see, et naisi tabab majanduskriis kõige raskemalt just naised on need, kes peavad äh, taluma ebamõistlikke töötingimusi, keda sagedamini koondatakse, kellel on vähem sotsiaalseid garantiisid, neil on vähem võimu, vähem ligipääsu otsuste tegemisel majandusküsimustes ja, ja rahaküsimusi puudutavates asjades meeste ja naiste palgaerinevust on juba siin ära märgitud kahe tuhande seitsmendal aastal oli palgaerinevus viisteist protsenti, nüüdseks on see erinevus juba seitseteist koma üks protsenti ehk et palgalõhe on suurenenud. ma leian tõesti, et väga oluline oleks see, et me mõtleksime selle peale, kuidas naised saavad panustada sellele, et me saame kriisist välja tulla. nii et me peaksime ka seda vaatenurka kaaluma selge see, et praegune kriis mõjutab rohkem naisi. me peame vaatama, mil määral on naised sellest rohkem mõjutatud ja teiseks, mil määral saavad naised panustada kriisist ülesaamisele. ja kui naised juba hakkavad oma panust andma, siis seejuures on väga oluline võtta arvesse seda, mida näitavad erinevad läbiviidud uuringud vastavalt nendele uuringutele sellised ettevõtted, kus äh, nõukogusse äh, kuulub rohkem naisi, saavad ka edukamalt oma tööülesannetega hakkama. ettevõtted, äh, kus on rohkem naisi tööl, on olnud edukamad erinevatel aktsiaturgudel. samamoodi on sellistel ettevõtetel suuremad käibenumbrid teinekord on nendel ettevõtetel lausa seitsekümmend kuni kaheksakümmend protsenti paremaid tulemusi ette näidata. nii et need uuringud tõesti toovad meie ette vettpidavad tõendid selle kohta, et naised tulevad kasuks ettevõtetele. see uuring pärineb aastast kaks tuhat seitse. aga on ka teisi uuringuid, mis näitavad seda, et naistesse investeerimine on igati kasulik nii ettevõtte jaoks kui ka ühiskonna jaoks tervikuna. juba on tuvastatud see, et naised investeerivad rohkem raha oma laste haridusse. sel moel, moel aitavad nad äh, parandada oma laste edasijõudmist elus samuti mängivad naised väga olulist rolli pere eelarve haldamisel. ja veel lõpetuseks tahan öelda järgmist. lisaks sellele, mis siin täna on juba kõlanud, siin toodi näiteid Norra kohta muuhulgas, võiksin tuua veel ka näiteid Prantsusmaa kohta. Prantsusmaa on nimelt seadmas neljakümneprotsendilist kvooti, mis kehtiks siis erinevatele riigiettevõtete nõukogudele ja ettevõtetele, mis on ka börsil. ehk et Prantsusmaa üritab sisse seada sellist kvooti, kvoodimäära, poliitiline vastavasisuline süsteem on neil juba paigas, aga nüüd üritatakse minna lausa konkreetsete kvootide juurde kokkuvõtteks mulle tundub, et sellest et äh, raportist äh, võiks järeldada järgmist. kui me vaatame strateegiat aastani kaks tuhat kakskümmend, siis selge see, et äh, me peame võtma arvesse uusi nüansse, vaatama, millist rada pidi läheb meie majanduse areng ja majanduse arengu eelduseks on ühest küljeks naiste kaasamine ja teisest küljest see, et me vaatame, millised on erinevate majanduslike suundade, majanduspoliitikate mõjud naistele. selge see, et ükski poliitika ei mõjuta naisi samamoodi, kui see mõjutab mehi. mõjud, mõjud on erinevad, sest naised ja mehed on erinevad ja ka seda tuleb arvesse võtta kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia osas väga oluline on muuta paradigmasid, kaasata rohkem naisi, vaadata, milline on nende roll tagamaks majanduskasvu Euroopa Liidus, liikmesriikides ja maailmas tervikuna. nüüd on küll mõned sõnasoovijad juba tekkinud ja kõigepealt palun proua asepresident. aitäh, proua esinaine tõepoolest, härra Romeva raportis on nii mõndagi huvitavat kirjas ja suur tänu ka teile, proua aseesimees, nende märkuste eest. seda sellepärast, et raport tõesti tegeleb kõige olulisemate teemadega. proua esinaine, te äsja rääkisite sellest, kuidas teinekord juhtivatel ametikohtadel ei leidugi ühtegi naist ja seda nii Euroopa tasandil, Euroopa Liidu ta-, Euroopa Liidu tasandil, üksikute riikide tasandil. Te rääkisite ka palgaerinevustest ja võimalustest, kuidas äh, palgaerinevusi vähendada. ja mina tegelikult tahaksin, et me paneksime selle kõik oma tööprogrammi konkreetselt kirja. selleks, et üks naisterahvas suudaks teenida samaväärset palka meesterahvaga esimesest jaanuarist kolmekümne esimese detsembrini, peab ta tegelikult töötama ju veel kuni kahekümne kuuenda märtsini sellele järgneval aastal. ehk et see tähendab ju seda, et üks naisterahvas peab sisuliselt tegema kogu aeg, äh, kogu aeg põhimõtteliselt kolm kuud rohkem tööd, kui me nüüd piltlikult seda ette kujutame. nii et kujutagem ette seda palgaerinevust, diskrimineerimist see palgalõhe on ju aina suurenemas naiste kahjuks. ma ei tahagi siin nüüd kõlada feministina, ma lihtsalt äh, väljendan oma seisukohti kodanikuna ehk et võrdse töö eest võrdne tasu. ja tänasel päeval on kriis, nii nagu te ütlesite, mõjutanud naisi negatiivselt rohkem kui mehi ja nüüd selle kriisi valguses me võiksime võtta omaks palju proaktiivsema äh, lähenemisviisi. see tohutu palgalõhe peaks olema meie jaoks tõesti vastuvõetamatu ja me peame panema paika konkreetsed eesmärgid, et seda lõhet ületada. meil oleks vaja sellist kindlat statistikat kus kajastub siis täpselt, kus kajastuvad täpselt need summad, kui palju teenivad naised, kui palju teenivad mehed ja sealt edasi meil on võimalik liikuda selles suunas, et palgaerinevusi vähendada. naised ei saa ju lubada enda sellist kohtlemist äh, palgaküsimustes ja härra Romeva ra raportis äh, ei ole ühte võtmeprobleemi meile sisse viidud, nimelt minu jaoks on väga oluliseks probleemiks see, et naised on sageli paremini kvalifitseeritud kui mehed statistika ju nõustub minuga. meil on CDFOP selle kohta juba olemas. samuti on paljud teised asutused, organisatsioonid äh, seda tõestanud. naiste hariduse ja koolituse tase on sageli oluliselt kõrgem meeste omast nii et äh, võib-olla peaksime veel äh, omakorda lahti seletama seda, mida me juba täna ka siin kuulsime. naised on sageli hoopis nõrgemal positsioonil, nad töötavad osalise ajaga, neil on ainult sellised osaliselt, osaliselt tasustatud tööaja töölepingud. ka nende küsimustega peab tegelema. mulle tundub, et majanduskriis on andnud meile võimaluse jõuda nende probleemide juurteni. ja me peame seda kohe tegema. kui me nüüd ei võta asja tõsiselt eh, kaks tuhat kakskümmend strateegia raames, siis me võime siin küll oma koosolekuid pidada, aga mingit olulist tagajärge meie aruteludel ei saa olema nii et ma tahan öelda seda, et eh, koolituse ja hariduse kvalifikatsioonide vaheli tase ja, ja tööhõive taseme vaheline seos peaks samuti olema teie raportis kirjas ja veel üks asi, mida minu meelest härra raportöör võiks kajastada. nimelt võitlus selle piirangu vastu, mida ma võiks nimetada klaaslaeks. naised äh, ja ühiskond tervikuna on pannud paika sellise piiri või tõkke enda jaoks ja see ei võimalda neil minna kaugemale teatud äh, tasemest, teatud etapist, äh, näiteks eraettevõtluses, riigiteenistuses töötades ja kui meil on selline nagu selline nähtamatu tõke paika pandud hariduse vallas, elukestva õppe osas, siis äh, kui me hakkame tegelema ainult hariduse teemaga, sellest saavad kasu sel juhul ainult meie lapselapsed. me peame ikka asja veidi laiemalt nägema ja siis äh, peame midagi ette võtma ka elukestva õppega meil tuleb tagada see, et naistel on võimalik minna veelgi kaugemale, kui neil praegu on olnud võimalik. ma ei hakka teile arve ette vuristama, kuigi mul on kõik need arvud siin enda ees olemas, lihtsalt tegemist on minu meelest väga-väga olulise teemaga. ja veel üks asi, millega minu meelest raportöör peaks tegelema ja mis peaks raportis kajastuma ka raportöör tegelikult on sellele viidanud, lihtsalt mitte päris sel kujul, nagu mina oleksin soovinud. nimelt ma tahaksin, et siin oleks kirjas see, et avalik sektor oleks heaks eeskujuks. proua Estrela juba viitas sellele, et Prantsusmaal näiteks tahetakse sisse viia kvoodid ettevõtete jaoks selles osas, kui suur peab olema naiste esindatus ettevõtetes. aga miks me eeldame, et teised peaksid tegema seda, mida meie ei tee? miks me peaksime taotlema, et erasektor viib sisse need kvoodid või teeb midagi sellist, mida näiteks me avalikult sektorilt ei nõua? erasektoris me teame väga hästi, et mida kõrgem positsioon, seda vähem naisi. see puudutab siis naiste ja meeste karjääriredelil tõusmist nii et siinkohal mulle tundub, et hoopis avalik sektor peaks eeskuju näitama ja tahan, et see oleks ka raportis kirjas ja see peaks olema ka meie kaks tuhat kakskümmend strateegias kirjas konkreetse eesmärgina. järgmiseks tahan rääkida veel kvootidest. kui Prantsusmaa seadis sisse soolise esindatuse kvoodid, siis äh, ma olin mõneti kõhkleval seisukohal. kvoodid tähendavad ju põhimõtteliselt seda, et äh, me paneme mingisuguse justkui barjääri paika selle poole toetamiseks, keda me peame tol hetkel nõrgemaks pooleks ilmselt oleks parem lahendus see, et me tagame võrdse arvu kohti võrdse või võrdsete võimetega inimestele. selge see, et selleks läheb aega vähemalt kümme aastat ja kui ma nüüd ajas tagasi vaatan, siis ma pean teile tunnistama, et tegelikult tõesti kvoodid ja kvoodide kehtestamine aitab tagada pariteetsust. teinekord ma kuulen, kuidas inimesed igal pool räägivad sellest, et äh, ei, naistest ei ole mingit kasu, et lükkame nad nimekirjas tahapoole mina näen hulgaliselt naisi, kes on pädevad, kes saavad hakkama. enamasti siiski ei ole neid naisi näha sellistel positsioonidel, kus nad võiksid tegutseda. nii et kvootidest iseenesest mingit kasu ei ole, kui aga kvoodid toetavad või täiendavad poliitikat, mis on vastavasuunaline, siis vot sel juhul äh, oleks asjast kasu ja sel moel oleks võimalik ka eesmärke saavutada. mitte, et me siis saavutamegi selle eesmärgi, aga vähemalt oleks see samm õiges suunas. ja veel üks asi, mida me kõik peaksime silmas pidama. me kõik räägime sellest, aga me ei võta selles osas midagi väga ette. see puudutab töö ja pereelu tasakaalustamist selge see, et selline tasakaal peab paigas olema. me teame, et see on äärmiselt oluline, pereelu ja tööelu tuleb ühitada. esinaine, aitäh. ja proua Plamm, palun. aitäh, esinaine. ma tahaksin raportöörile avaldada tunnustust tema poolt tehtud töö eest minu meelest on siin raportis väga huvitavaid nüansse kirjas ja mul on väga hea meel sellele, et rapor-, et parlament on otsustanud sellise omaalgatusliku raporti kasuks. ma toetan igati oma kolleegi Edith Estrelat ja ka proua Šortijat. ma tahaksin öelda lihtsalt seda, et võrdsed võimalused peaksid olema kindlalt kirjas meie kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias. majanduskriis omab väga tugevat sotsiaalset mõju just naistele, ennekõike puudutab see nende kehva ligipääsu tööturule ma olen igati nõus ka sellega, et just avalik sektor peaks olema eeskujuks võrdsete võimaluste tagamisel. ma toon teile järgmise näite. Rumeenias on lähiajaks ette näha mitmeid kärpeid tööturul ja valdavalt puudutab see ikkagi just naisterahvaid, näiteks haridussektoris on ette nähtud viisteist tuhat töökoha kaotust ja kaheksakümmend protsenti haridusvaldkonnas töötavatest inimestest on ju tegelikult naised. ilmselt puudutab sama teema ka teisi riike, eriti neid, keda majanduskriis on väga rängalt tabanud ja just sel põhjusel tundub mulle, et meie raport peaks juhtima tähelepanu ka liikmesriikidele selles küsimuses. ehk et kui avalikus sektoris tuleb ette koondamisi, siis esimene kriteerium, millest koondamisel lähtuda, peaks olema see, et kui antud juhul naisterahvas on ainukene äh, pere ülalpidaja antud juhul, siis teda ei peaks koondama. veelgi enam, Rumeenias tuleks äh, tagada meeste ja naiste võrdne kohtlemine. erinevad asutused, mis tegelevad naistevastase vägivalla vastase võitlusega, vaevlevad personalipuuduses seal ei ole piisavalt töötajaid, teinekord äh, üks asutus meil näiteks pidi lihtsalt uksed kinni panema, ta muutus üheks väikeseks allüksusest mingisuguses suuremas organisatsioonis ja siis lõpuks kadus sootuks. ja ma arvan, et kui me tahame, et naisi ja mehi koheldaks võrdselt ja kui me tahame veelgi edendada võrdset kohtlemist, siis me peame tagama, et meil on paigas vastavad asutused, institutsioonid, mis võitlevad naiste õiguste eest, et nad saaksid ikkagi toimida tõhusalt. ja lõpetuseks me peame majanduskriisi tingimustes leidma võimalusi investeeringuteks. seda on siin päris sageli ka kuulda olnud ma arvan, et me peaksime rohkem viitama naiste kaasamisele erinevates majandusvaldkondades. peame andma neile võimaluse saada rahalisi vahendeid. võiksime neid kaasata näiteks taastuvenergia projektidesse, energiasäästlikkuse tagamise projektidesse kõik need projektid peaks olema kättesaadavad ka naisterahvastele, muidugi tulenevalt sellest, et nemad teinekord vastutavad kogu majapidamise eest. aga siinkohal ma lõpetan praeguseks ja loodan, et äh, millalgi aprillikuuks või millal iganes muudatusettepanekud tuleb esitada, on meil võimalik pakkuda välja veel huvitavaid elemente sellesse raportisse, aitäh! aitäh, proua Blum, proua Gurmai! aitäh, kõigepealt tahaksin lisada oma hääle kolleegide omadele, tõepoolest meil on vaja positiivt diskrimineerimist selleks, et näha suuremat hulka naisi juht, äh, juhtivates ametites nagu konstitutsioonilise komi-, äh, olles konstitutsioonilise komisjoni aseesimees, tahaksin teha raporti võrdsuse kohta ja ma loodan, et EPP Äh, toetab meid selles. viimasel poolaastal nad äh, või viimases koosseisus nad seda ei teinud. Äh, proua härra Kosetšoki kuulamist ma jälgisin, sest ta oli kohtus kohal. ma olen väga tänulik sotsialistidele, ma olen väga tänulik sekretäriaadile, kes valmistas ette selle raporti on väga-väga äh, oluline, et äh, proua Rumeva, kes on selle teema kallal väga kaua töötanud, keskendub õigetele asjadele, see on hästi tasakaalus raport ja viitab aspektidele, millest peaksime olema teadlikud, aga millest peaksid aru saama ka meie kodanikud. naised öö, äh, lähenevad riskile teistmoodi, naiste otsuse tegemise viis on teistsugune. ja me paneme rohkem rõhku äh, kainetele äh, otsustele, me loeme enne kolmeni ja siis teeme otsuse naistena me pigem rõhutame pikaajalist perspektiivi. mis puudutab majanduskriisi, siis on ilmselge et, et kaheksakümmend protsenti meestest, äh, kaheksakümmend protsenti olid mehed, kes oma tööd kaotasid, sest see mõjutas peamiselt ehitus, metalli ja autotööstust, kus peamiselt töötasid mehed. kui te vaatate statistikat, just Prantsuse statistikat, siis see näitab, et oli kaks panka, mis äh, ilusti omadega toime tulid üks, ühte panka juhtis naine või juhtkond koosnes suuresti naistest. teine oli see, kus öö, äh, nõukogus olid enamuses naised. ma olen täiesti nõus, et öö, äh, klaaslae fenomeni, fenomeniga tuleb tegeleda. on ilmselge, et me peame vähendama ja sulgema või, või lõpetama palgaerinevused me tähistame varsti viiekümnendat Rooma lepingu aastapäeva, mis pani paika, et ähm, samasuguse töö eest tuleb maksta võrdset tasu. tahaksin teile meenutada ja ka endale, et raport on viidanud sellele, et kui äh, läheb nii nagu praegu, on vaja veel seitsekümmend aastat selleks, et palgaerinevused kaotada. nii et meil on vaja õigeid äh, vahendeid ja instrumente, et seda protsessi kiirendada. on ka fakt, et võrreldes aastaga kaks tuhat seitse, aastal kaks tuhat kümme peaks naine töötama aastas kuuskümmend päeva rohkem selleks, et teenida samasugust palka. aga kui naisel ei ole lap-, last, siis see erinevus võib olla kaheksa protsenti suurem, mida rohkem on sul lapsi, seda suurem on see erinevus, nii et võib-olla te peate töötama kolm-neli kuud rohkem selleks, et teenida sama palka, kui teil on mitu last. on hästi oluline ka see, et raport mainib äh, kodanikuühiskonda, vabaühendusi, me peame neid tulevikus kaasama rohkem, kui senini oleme seda teinud. ja loomulikult ei tohiks me unustada Eurostati statistikat, mis puudutab äh, soolist erinevust. küsimus on, kas me võtame seda tõsiselt. minu arvates meil on vaja poliitilist tahet ja poliitilist soovi võtta statistikat arvesse ja komisjonil on see tahe olemas ja ma toetan seda raportit ja tahaksin õnnitleda raportööri, aitäh! aitäh, proua Kurmai, proua Luling! Merci, madame la présidente. Moi, je vais vous dire que je suis un peu surprise par la tonali-. aitäh, proua esimees. ma olen natuke üllatunud selle suhteliselt negatiivse tooni üle, mis raporti projektis on äh, näha. mulle meeldisid ka kommentaarid ja avaldused, mida siin esitati. Need ei ole ilmtingimata väga hästi põhjendatud, pigem vaadatakse siin auke juustus kui juustu ennast põhjenduspunktist C näiteks. mind üllatas täiesti. ma olin täiesti üllatunud lugedes sõnu majandus. siin eh, viidatakse viidatakse sellele, et krediidikatastroof on meeste tehtud öö, katastroof. no tegelikult finantstööstuses, finantssektoris töötavad ka naised, nii et selles mõttes nii üldistavaid avaldusi siiski teha ei saaks. võime öelda, et oli väga paha, et sektor käitus nii, nagu ta se-, tegutses, aga öelda siin, et meeste, naiste vahelise võrdõiguslikkuse saavutamise meetmed on annulleeritud ähm, või edasi lükatud, siis ma ei ole kindel, et Luksemburgi suhtes näiteks see kehtib. siin on teisi taolisi avaldusi ja millega neid põhjendada? mõte et uurida seda, et ähm, et naistevastane vägivald kasvab siis, kui mehed äh, pea, äh, me, äh, mehed kaotavad töö. ma ei saa aru, mis oleks siin põhjendus või õigustus, vastasel korral me näeme natuke napakad välja, kui me tuleme välja taolise sõnastusega ilma seda põhjendamata. kaebab, et on liiga palju naisi riiklikus sektoris vähemalt Luksemburgis on naised äh, riigisektoris palju paremas olukorras kui need naised, kes töötavad ähm, erasektoris. miks me ütleme, et naised on need, kes hakkavad kannatama hariduse, tervishoiu ja sotsiaalteenuste vallas. mõned riigid peavad jah, kulutusi nendes valdkondades vähendama, see on täiesti tõsi, aga ma ei usu, et saaks niimoodi öelda, et naised kannataksid siin ebaproportsionaalselt. riiklikus sektoris, vähemalt minu riigis, Luksemburgis naisi ei diskrimineerita riigisektoris, ei selles mõttes, mis puudutab palku ega ka, ka Äh, ega ka ligipääsu äh, suhtes töökohtadele. mehed on need, kelle suhtes diskrimineerimist äh, võiks leida, sellepärast et hariduses on naisi lihtsalt liiga palju. Nad on täpselt samamoodi makstud nagu mehed. kas me ei peaks siin siis alustama nüüd mingit positiivset diskrimineerimist, kui me tahame saada meesõpetajaid? Luksemburgis ma arvan, et inimesed hakkavad seda täiesti tõsiselt kaaluma me püüame välja mõelda, kuidas me saaksime rohkem meeskohtunikke, sest praegusel hetkel enamik kohtunikke on naised, sellepärast et kui nad õpivad juurat, siis kohtunikuna on nende elu riigisektoris palju parem, nad võivad lepitada pere ja tööelu ja nad saavad hakkama oluliselt paremini kui siis, kui nad asutaksid oma äh, õigusbüroon ja selles mõttes, proua eesistuja, äh, esimees, me peaksime olnud, olema üsna ettevaatlikud nende avaldustega, mis siia äh, oleme sisse toonud. mis puudutab võõrtöötajaid ja võõrtöötajaid Luksemburgis on, aga neil on samasugune sotsiaalkaitse ja ametialased võimalused, neil on samasugune ligipääs tervishoiule, nii niisiis, miks me siis ütleme taolisi asju, mida me siin ütleme? et nemad on kõrvale jäetud, ebaseaduslikud immigrandid jah, aga seaduslikud migrandid ja võõrtöölised, nendel on samasugused õigused. me ei peaks ütlema taolisi asju. me võime siin äh, veel pikalt rääkida, võiksin seda, kui tahaksin, aga ma arvan, et peaksime olema siin natuke ettevaatlikumad. ettevaatlikumad selles suhtes, mida me ütleme ettevõt-, ettevaatlikumad selliseid, selliste üldistuste ja üldistavate hukkamõist-, hukkamõistude suhtes, mida siin on, mis tegelikult õnneks paljudes liikmesriikides üldse ei kehtigi. punkt kakskümmend, tuleme selle juurde. ma olen natukene tõrges ka selle suhtes, kaks koma kaheksa rohelist töökohta aastaks kaks tuhat kakskümmend, mida see tähendab? aga paari sõnaga palgaerinevusest rääkides, jah, palgaerinevus on olemas. aga see ei ole olemas igal pool. see on keskmine. keskmine erinevus, nii nagu komisjoni kuulsas dokumendis. rahvusvahelisel naistepäeval see on üsna pretensioonika pealkirjaga Naiste harta ja see ütleb, et komisjon vähendab ähm, et komisjon vähendab palgaerinevusi aastaks kaks tuhat neliteist. meil on olemas direktiiv, mis puudutab võrdset palka, mis on pärit aastast tuhat üheksasada seitsekümmend viis, see on siis kolmkümmend aastat, kolmkümmend viis aastat vana. ja mind paneb natuke mm, minul eh, panin peale kukalt kratsima, millised vahendid on neil olemas nüüd, mida enne ei olnud. kuidas eh, suudavad nad seda direktiivi, mis on täiesti korralik direktiiv, kuidas nüüd siis seda äkki rakendama hakatakse? Luksemburgis on avalikus sektoris töötavad naised. saanud miljoneid franke, mitte eurosid, aga Luksemburgi franke sest naised pöördusid kohtusse ja võitsid. aga naised peavad olema piisavalt julged, et nõuda oma õigusi, kui selline võrratu direktiiv on olemas, mis tegelikult võimaldab palgaerinevust äh, kaotada. nii et see on kõik väga kena. aga on erinevus teatud sektorites, on on te teised sektorid, kus äh, domineerivad naised, me räägime keskmisest palgaerinevusest ja mõnedes riikides on see palju vähem oluline, palju väiksem kui teistes riikides. ametiühingud, kaks äh, sotsiaalset partnerit, aga eriti ametiühingud, kes peavad läbirääkimise kollektiivlepingute üle, peaksid tegema oma tööd selleks, et palgaerinevusi vähendada. ja nagu ma ütlesin mind öö, huvitab, mida komisjon täpselt kavatseb teha ja kuidas nad kavatsevad vähendada palgaerinevuse nulli aastaks kaks tuhat neliteist. Saksamaal on see erinevus kaotatud ja SKT tõuseks sellega kolmkümmend protsenti, vähemalt keegi nii väitis. ma arvan, et sellega, see on küll selge liialdus. kui see oleks tõsi, siis poleks mingeid probleeme mis puudutab Euroopa majanduse kasvumäära, aga ma väga kardan, et niisama lihtne see asi ei ole. niisiis raportis oleks võib-olla mõistlik uurida seda kuulsat naiste hardat, mille komisjon välja andis, selle asemel, et tulla välja selliste üldistavate deklaratsioonidega, mida paljud üldse tõsiselt ei võtagi. suur tänu, proua Luling. ja nüüd pöördun Euroopa Komisjoni poole. kas keegi siia saadetud inimestest soovib äh, midagi öelda, lisada oma panuse tänasele diskussioonile? Äh, paistab, et mitte raportöör, palun aitäh, proua esimees, see on esimene arvamuste vahetus. ja loomulikult muudatuste esitamise protsessis õnnestub meil teatud punkte parandada, tuua siia sisse uusi elemente, mida tekstis praegu ei ole. mõned üldised kommentaarid, püüdes kokku võtta äh, kolleegide poolt öeldut. tahan öelda paari asja, mida ma ei puudutanud, et äh, mida ma piisavalt ei rõhutanud oma esialgses sõnavõtus. aseesimees mainis juba ühte ja proua Luling on ka nendele viidanud. see puudutab siis vägivalda, soopõhist vägivalda, naistevastast vägivalda ja eriti ja nimelt see, et see intensiivistub, see läheb hullemaks kriiside ajal ja seetõttu on ta seotud töökohtade kaotusega, majanduskriisiga, kõik need asjad kipuvad käivitama äh, vägivaldseid, ähm, vägivaldseid samme naiste vastu ja naised on enamasti ohvriteks. see on asi, mida ma tahtsin raportis välja tuua ja minu arvates see on hästi oluline. sest see on otsene Äh, poliitiliste vale, vali, äh, poliitiliselt valede valikute tulemus. tihti aga naised, ähm, naistest võõrtöölised, nemad on tihti ainsaks sissetulekuallikaks oma perekonna jaoks ja ilmselgelt, kui nemad oma töö kaotavad, siis see olukord läheb väga-väga keeruliseks, ma tahtsin sellele tingimata oma raportis viidata. on veel paar ähm, märkus, millele ma tahtsin viidata, proua eesistuja. ma olen teiega väga-väga nõus. me rõhutame seda mõtet, et avalik sektor peab olema eeskujuks. see on minu jaoks väga oluline. kui me palume erasektoril teha seda või teist või kolmandat, siis ilmselgelt peab äh, riigisektor, avalik sektor äh, samamoodi käituma, olema esimesed, ees äh,, juhtijad, aga me peame olema ka kindlad selles, et äh, avaliku sektori eelarve, tööhüvepoliitika ja majanduspoliitika võtab soolist aspekti arvesse. ja mõnikord need on vastuolus poliitiliste eesmärkidega. toetada soolist võrdõiguslikkust. ja see tasakaalustav faktor, seda tuleb lihtsalt meeles pidada see on element, mida tuleb tingimata mainida mis puudutab kvoote positiivset diskrimineerimist või mõne, nagu mõned ütlevad, motivatsioonimeetmed, igal juhul on vaja sisse tuua meetmed, mis muudaksid naistel lihtsamaks kõrgemate ametikohtade saamise, et nad pääseksid neile ligi. mis puudutab poliitikat, siis mina olen väga-väga selliste asjade poolt et see ei oleks mitte küll ainus mees, me, ainus meede, aga see peab olema osa sellest komplektist, mis asju muudab. ja seetõttu nende poliitikate muutmine oleks väga-väga oluline. ja kui me, kui ma ei ole seda raportisse kirjutanud, siis on hästi oluline, et keegi muudatusettepanekuna selle esitaks, sest see on osa meie võitlusest. kui on konkreetseid aspekte, siis ma hea meelega neid uurin. ma ei räägi lepitusest vaid ähm, era- ja tööelu vahel, aga ka töö ja pereelu vahel, vaid töö ja eraelu vahel, et inimestel oleks võimalik täielikult õitseda, kas me räägime siin siis nüüd meestest või naistest. Eh, lisaks eh, perekondlikele kohustele on inimestel ju ka eraelu. ja viimane punkt, arvestades proua Lulingi tähelepanekuid ma ei ole siin mitte midagi leiutanud. kõik need asjad, mida ma mainisin, kõik need on olemas erinevates uurimustes, ähm, kas siis äh, riiklikult tellitud või, või erasektori tehtud äh, uurimustes. me kõik teame neid. rohelised töökohad, roheline majandus, need on numbrid, mis tulenevad Euroopa Komisjonilt, see on paragrahv kakskümmend siin raportis ja mitte üks minu välja toodud punktidest ei ole minu fantaasiavili. ta ei pru-, te ei pruugi nendega nõus olla, aga nagu ma ütlesin, need on informatsioonitükikesed, mis on avalikkusele kättesaadavad. ja ilmselgelt mõned inimesed tahavad kahtled, kahelda nende eh, tähtsuses, aga see on jälle asi, mida ma ei ole mitte ise välja mõelnud, need on olemas, need on peetud oluliseks, neid on peetud oluliseks. proua Luling rääkis naise kohustusest nõuda õigusi. Euroopa Liidus on kakskümmend seitse liikmesmaad, mitte ainult Luksemburg, on teisi riike, kus olukord on vägagi erinev äh, suurvürstiriigist. tuleb vaadata tervikpilti kogu Euroopas ja mõnedes riikides on olukordi ja situatsioone, mida oleks kasulik kopeerida, aga me peame vaatama kahtekümmet seitset liikmesmaad, pidama silmas seda, et riigiti on olukord väga erinev, mõni vaatab, äh, mõni vajab väga-väga äh, erilisi meetmeid, mida teises riigis üldse enam vaja ei ole ja me peame vaatama liitu tervikuna. vastasel korral me ei tee midagi struktuurilise probleemiga, mis paljudes liikmesmaades olemas. proua esimees, see on alles esimene arvamuste vahetus ja igasugune ettepanek, igasugused muudatused, muudatusettepanekud leiavad äh, hool-, äh, saavad ho tähelepanu ja ma väga-väga tahaksin äh, luua teksti, mis ei ole vähe äh,, mis ei ole vaid usaldusväärne, vaid ka kasulik ja sellepärast ma arvan, et see raport on kasulik, aitäh! suur tänu, härra Romeva, tänan ka teisi kolleege selle väga huvitava äh, diskussiooni eest. jätkame sellega üks teine kord. Äh, muudatused kahekümne kolmandaks märtsiks kella kaheteistkümneks hääletame kolmandal-neljandal mail ja plenaari läheb see juunis, nii et ma väga tänan teid kõiki ja nüüd saame edasi liikuda järgmise päevakorrapunkti juurde, äh, päevakorrapunkt number seitse päev meil. ja see on siis naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhiste kaks tuhat kuus, kaks tuhat kümme tulemuste hindamine ja soovitused tulevikuks. ja võib-olla on oluline, et me vaatleksime seda, mida saaks tulevikus teha selle teemaga raportööriks on äh, proua Figuereido kuuest ja koordinaatorite koosolekul oktoobris otsustasime, et on oluline see raport koostada, see töö ära teha ja määrasime proua Figuereido äh, raportööriks äh, hariduskomisjoni poolt. ja nüüd minu arvates peaksime paluma proua Figuereidol anda meile infot selle kohta ja peale seda teeme debati ning arutame proua Figuereido raportit selles suhtes, mida peaks tegema, mida on tehtud ja proua Figuereido, teil on sõna. suur tänu, proua esimees nagu juba mainitud, see raport tuli peale siin komisjonis tehtud otsust ning raporti mõte oli vastu võtta terve hulk meetmeid, mida tuleb arvesse võtta Euroopa Komisjoni poolt, kui ta valmistab ette uut võrdõiguslikkuse strateegiat. vahepeal on aga peetud arutelusid volinik Redinguga. tema andis meile teada, et tema on valmis komisjoni ära kuulama ning arvesse võtma selle komisjoni seisukohti. ta ütles, et siis esitab tema Euroopa Komisjoni ettepaneku septembris see annab meile natukene rohkem aega, sellepärast et meie esialgne informatsioon oli selline, et see äh, peaks olema juunis või juulis ja meid pani väga muretsema tõsiasi, et aega on ikkagi väga vähe, kui me tahame tõsist panust uuesse, uuele strateegiale anda. proua esimees, ma olen kindel, et te juba praegu olete sellest teadlikud, kuid volinik Reding on näidanud, et tema on valmis meiega dialoogi pidama selle strateegia üle ning liituma ka selle ühise dialoogiga, saavutama tõsist edasiminekut selle asemel, et jääda lihtsalt esialgsete deklaratsioonide juurde, mis alguses välja pakuti selle harta vormis. nüüd on ta näidanud, et ta on valmis liikuma edasi Äh, et teooriast saaks praktika ning töötama tõesti välja strateegia, mis suurendaks võrdsust. see tekst esitati enne nüüd hiljuti toimunud diskussioone, aga see plaan ja kavatsus oli olemas algusest peale. kui me vaatame võrdõiguslikkuse juhiseid kaks tuhat kuus, kaks tuhat kümme, siis siin on mõned olulised punktid, mis puudutab soolist võrdõiguslikkust. me oleme teatud edasiminekut saavutanud, ma arvan, et me, ma ei peaks äh, kõiki neid punkte mainima, sest neid on juba korduvalt mainitud. tihti oleme sammunud edasi, mõnedel juhtudel sammunud tagasi ja ma arvan, et ei ole mõtet seda kõike veel kord korrata. olulisem on vaadata, mida me nüüd tegema peame, selleks, et anda protsessile uus hingamine. loomulikult on enamuse asi siin otsustada, kuid ma arvan, et tulevikus peame tegelikult keskenduma poliitilisele rindele. me ei peaks jätma seda kavatsuste väljenduseks, meil on vaja korrektseid juhiseid, kus on ära toodud siduvad kohustused ja seetõttu on antud resolutsioon ka kahes osas. esimene osa puudutab institutsioonilist lähenemist, kus on mõned võtmeaspektid. Te teate, et meil on mõned piirangud selle suhtes, mida me võime siin eh, projekti esimeses faasis välja pakkuda ja ma tahaksin siin tänada komisjoni sekretariaati selle toetuse eest, mis nad meile on andnud loomulikult tahaksin tahaksin siia kirjutada sisse väga palju muid asju, kuid teatud piirangud on meil esialgses faasis ikkagi olemas. arenduse faasis peame arvesse võtma muudatusettepanekuid, kohandamisi ja kõike muud ning peame neid arvesse võtma siis, kui need esile kerkima, kuid vaadakem kõigepealt institutsioonilist tasandit ja milliseid ettepanekuid on tehtud siin. kõigepealt teeme ettepaneku et siin peaks olema poliitiline, poliitiline lubadus, äh, mis põhineb Pekingi tegevusplaanil. me vajame komisjoni, äh, me vajame toetust, et komisjon võtaks selle ettepaneku vastu. me tahame, et see tuleks nõukogust, mitte vaid komisjonilt. põhjuseks see, et kaks tuhat kakskümmend agenda on komisjoni ettepanek, mille nõukogu vastu võtab. me ei tahaks, et see oleks sama asi, me tahame astuda poliitiliselt sammu edasi, me tahame valitsustepoolseid lubadusi, valitsustepoolset pühendumist liikmesmaades ja meie arvates oleks see selgeks sammuks õiges suunas. loomulikult paneb Euroopa Parlament paika oma arvamuse, mis puudutab uut tõuget äh, võrdõiguslikkuse poliitikale. teiseks, me tahame näha, et protsessi jälgitakse süstemaatiliselt, me ei taha vaid, et igal aastal vaadatakse see protsess üle, me tahame, et pidevalt jälgitaks seda, kogu poliitikat iga-aastaselt. nii, et Euroopa institutsioonidel oleks korrektne platvorm et nad saavad luua troika parlamendikomisjoni ja nõukogu vahel, et antaks aru edusammudest võrdõiguse strateegia vallas Euroopa Liidus. kas me räägime aasta lõpust, oktoobrist, jaanuarist, vahet ei ole. mingil hetkel tuleb teha siin äh, edusammude aruanne igal aastal, nii tunnevad kõik oma osalust Äh, saavutada neid eesmärke, mis paika on pandud. see aitab meile, meil saavutada ka suuremat nähtavust nende teemade suhtes. huvirühmad, naised ise on esindatud erinevate organisatsioonide kaudu, ametiühingute kaudu, struktuuride kaudu, mis liikmesmaades olemas on, ja ka parlamentide kaudu erinevates liikmesmaades ja ka Euroopa institutsioonides ja see annaks hea platvormi kui meil õnnestuks seda saavutada, siis äh, saa-, saavutaksime vajaliku tähelepanu kogu sellele tööle. pean teile veel kord meenutama, et parlamendis tegime sama asja Lissaboni strateegiaga. meil oli igal aastal aruandluse protsess, kuid need teemad, soolise võrdõiguslikkuse teemad ei ole olnud kunagi piisavalt tähtsad selleks, et nii regulaarset eh, jälgimist õigustada. nii et minu arvates saavutaksime tõsist edasiminekut. ja et sellega jätkata, peame kasutama selliseid mehhanisme, mida kasutatakse juba teiste poliitikavaldkondade jaoks ning rakendame neid soolise võrdõiguslikkuse valdkonda meil on olemas Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut, mis peaks täielikult tööd alustama selle aasta juunis, elame-näeme, mis sellest saab. aga ma arvan, et on jätkuvalt oluline säilitada survet ja tähelepanu, et see institutsioon töötaks, et tal oleks õiged ressursid kasutada, sest siin on veel üks asi, soolise võrdõiguslikkuse teemad vajavad raha. kahjuks oleme me alati eelarve vangid nii Euroopa tasandil kui riiklikul tasandil. peame alati kannatama muudatuste all, kui muutub eelarve. nii et minu arvates on oluline taolist survet avaldada. poliitikud Euroopa tasandil, kes püüavad poliitikaid määrata, neil tuleb näidata, et poliitika korrektselt rakendub ka riiklikul tasandil. me peame hindama seda, millist mõju avaldab võrdõiguslikkuse poliitika, millised on tagajärjed naiste enda jaoks. kui meil õnnestub seda saavutada, siis on meil pidev, pidev surveallikas, et soolise võrdõiguslikkuse teemat öö, äh, läheks arvesse kõikide poliitikate loomisel Euroopa riikliku, regionaalse ja kohaliku tasandi otsuse tegemistel. niisiis, kõiki neid põhjuseid arvesse võttes on minu arvates praktilisel tasandil siin terve hulk äh, ettepanekuid. minu arvates peame kindlasti looma koordineerimismehhanismid, mis suudaksid pidevalt hinnata soolise võrdõiguslikkuse poliitikat. Te võite mulle öelda, et taolised asjad on juba olemas, aga ma tõesti arvan, et efektiivne koordineerimine erinevate teenistuste vahel ei tööta nii, nagu ta töötama peaks. me oleme näinud, et praktikas tekivad vastuolud ja neid tuleks vältida on oluline ka see, et meil oleks integreeritud poliitiline lähenemine. kui me vaatame majandusvaldkonda, siis kuulsime, kuidas kolleeg andis meile ülevaate majandus- ja finantskriisist, milline on selle kriisi sotsiaalne mõju. aga me teame, et on ka teisi sektoreid, nagu näiteks eelarvevaldkonnad, kus peame hoolitsema selle eest, et soolised küsimused, mainstreaming on tõsine lendsõna, kõik ei ole sellega nõus, aga vähemalt kui me saame mingi asja paberile, siis inimesed ei unusta ära, kui on aeg nende praktikate, neid praktikaid realiseerida, loomulikult. mõned inimesed on teadlikud nendest poliitikatest ja nende pärast mures, aga kui meil oleks pidevalt silm peal selles, selles suhtes, mis toimub ja, ja kui me jälgiksime, millised on parimad praktikad, siis see oleks hea vahend teavitamaks meid, mis siis tegelikult toimub. ja see aitaks meil, meid äh, häid kogemusi levitada, kui liikmesmaades midagi hästi tehakse, see oleks ähm, ka teistele innustuseks. loomulikult on oluline keskenduda ka äh, kahesuunalisele või, või kahepoolsele lähenemisele. ühest küljest peab olema integreeritud võrdõiguslikkuse strateegia, aga ta peab sisaldama endas ka konkreetseid meetmeid, äh, muuhulgas seadusandlikke, eelarvelisi, äh, kaasamise ja kontrollimeetmed, mis tagavad seda, et need poliitikad ka rakendamist leiavad. soolise võrdõiguslikkuse poliitika võtmeaspekte on see, et neid iga kord ei täideta ja me ka ei kontrolli, kas neid täidetakse ja see on asi, mida tõesti tuleb arutada liikmesmaadega. kui ma ütlen seda, siis ma ei räägi sellest, et ma lähen liikmesmaadesse ja ähvardan mingite sanktsioonideta. mitte selles ei ole küsimus, mida ma siin kaitsen, on see, et kõik võtavad endale suurema vastutuse. kui Euroopa tasandil rakendatakse eh, või, või võetakse vastu mingeid meetmeid, siis eh, tuleb neid ka rakendada ja igal aastal tule, peavad inimesed küsima, mis on tehtud, et neid meetmeid rakendada, me peame levitama häid kogemusi. võib-olla võime luua mingisuguseid autasusid mõnedes valdkondades, kus saavutatakse väga-väga häid tulemusi, kes saavutavad oma eesmärgid kiiremini. minu arvates on hästi palju erinevaid võimalusi selle saavutamiseks, ei pea olema tingimata sanktsioonide vorm, ma ei ole eriline sanktsioonide pooldaja. ma arvan, et siin parlamendiski peame rohkem tähelepanu pöörama erinevatele rahvusdelegatsioonidele siin meie komisjonis peame arutama, kuidas võiksid erinevad parlamentaarsed komisjonid ja delega-, delegatsioonid pöörata rohkem tähelepanu soolise võrdõiguslikkuse küsimustele Euroopa Parlamendi volituste tugevdamine tähendab ka seda, et me tugevdame soolise võrdõiguslikkuse poliitikat Euroopa Parlamendis. me peame äh, hoolitsema selle eest, et meie kolleegid on teadlikud sellest, mis toimub erinevates komisjonides ja parlamendi delegatsioonides, ehk siis poliitilisel tasandil. Need on need punktid, mis olid meie jaoks kõige olulisemad institutsioonilisel tasandil. meil on ka eesmärgid, mis on konkreetsemad erinevates poliitikavaldkondades on saavutatud juba väga palju. Rootsi eesistujamaana tegi väga palju head tööd. ta avaldas Peking pluss viisteist platvormi analüüsi, see oli oluline panus. kuid me peame nüüd sellega tööle hakkama. peame töötama välja õiged indikaatorid panema paika õiged eesmärgid ning keskenduma nendele kaheteistkümnele poliitikavaldkonnale, mis siin on ära toodud. Euroopa Komisjonil on juba hea platvorm olemas, sellega saab töötada ning loomulikult me saame seda kasutada selleks, et äh, julgustada inimesi. me võime anda ka äh, baasi äh, loomulikult, kui me räägime naiste emantsipatsioonist, siis see on võimatu, kui naistel ei ole majanduslikku emantsipatsiooni. see on tõsine vaesusega võitlemise teema. vaesusevastane võitlus puudutab just nimelt naiste poliitikat, see on hädavajalik. me peame seda tingimata arvesse võtma. me peame julgustama erinevaid ähm, Äh, üldisemaid poliitikaid äh, just nimelt vaesusega võitlemise vallas soolise või võrdõiguslikkusega. täna teha, tehaksegi palju poliitikaid, mis äh, halvendavad naiste majandus- ja sotsiaalset olukorda. ja see takistab igasuguse reaalse emantsipatsiooni toimumist. loomulikult on siin ka mõningad äärmiselt ambitsioonikad eesmärgid até para as mulheres. jah, meil tuleb tunnistada, et meil on tööhõive toetamismeetmeid, töökohtade leidmine naiste jaoks, aga me ei tohi sealjuures ära unustada, et äh, meil on probleeme avalike teenustega, avalikud teenused peavad olema hea kvaliteediga. me ei tohi ära unustada seda, et äh, me räägime naistest väga erinevatel tasanditel. meil on ka töötud naised, äh, meil tuleb võidelda vaesuse vastu ja nii edasi. on terve rida küsimusi, millega tuleb arvestada. jah, on tehtud juba väga head tööd, aga me näeme, et komisjoni ja liikmesriikide nägemused on tihtipeale vastuolus. ühelt poolt öeldakse jah, et võrdne kohtlemine, plaanid selle kohta, võrdne kohtlemine ettevõtetes, koolis ja nii edasi. siis öeldakse, et jah, võib-olla tuleks leida veel mingeid teistsuguseid meetmeid aga praktilises elus mitte keegi mitte kunagi neid meetmeid ei rakenda. vähemalt teatud juhtudel mitte. nii et ähm, me näeme väga vastuolulisi poliitilisi meetmeid ja meil tuleks vaadata, mis oli posi-, positiivne ja sellest kinni hoida. ja negatiivsed nähud, nende puhul tuleks teha siis parandustööd. peale selle tuleb meil äh, teadlikkust tõsta, teadlikkust tõsta ka poliitiliste meetmete osas. kui mina näiteks oma koduriigis räägin naistega, siis kuulen väga palju kriitikat. Öeldakse, et äh, ettevõtetes äh, antakse välja auhindu, aga neid auhindu ei anta naistele sellepärast, et nad on pidanud vahepeal arsti juurde minema või nad on rasedad ja neil tuleb äh, mingil hetkel teatud ajaks töölt lahkuda. siis me teame, et naiste netopalgad on tihti naeruväärsed ja naistel on vaja neid lisaboonuseid, lisapreemiaid, mida makstakse, aga neid ei ole neil võimalik saada peale selle ei tagata emaduspuhkust. seadusandlus, mis on äh, loodud, ei leia rakendamist. meil tuleb nõuda, et äh, liikmesriikides äh, vastu võetud meetmetest ka tõesti kinni peetakse ja igasuguseid rikkumisi ära hoitaks see loomulikult on ka teistsuguseid sekkumisvõimalusi ja alati tuleb meil vaadata seda, milline on praktiline olukord. on väga tähtis hoolitseda selle eest, et vastu võetud seadusi ka rakendataks. ma ei taha sellega öelda, et me ei võiks minna kaugemale. peaksime küll, kui vaja, aga meil tuleks toonitada, et juba vastu võetud seadustest tuleb kinni pidada. meil tuleb pöörduda ka rahvusparlamentide poole. me oleme vastu võtnud üleskutseid, deklaratsioone, üks neist puudutab ähm, inimkaubanduse vastast deklaratsiooni, me oleme päris palju sellel aastal dokumente vastu võtnud, need on kõik nüansid, mida tuleks mainida ka meie deklaratsioon ÜRO konverentsi kohta, ka see sisaldab väga tähtsaid nüansse ja meil tuleb komisjonile öelda, et see on meie panus uue võrdõiguslikkuse strateegia jaoks. kogu selle arutelu raamistikus, mida praegu peetakse. see oligi minu poolt kõik, suur tänu! ma arvan, et äh, ettepanekud on selged ja nüüd tuleb meil üheskoos edasi töötada. ja mõningad äh, ettepanekud, mis siin kirjas on, kooskõlastatud juba teiste kolleegidega varasemalt. suur tänu, proua Figueiredo, ütleb proua esinaine, suur tänu selle ülevaate eest äh, selle tähtsa raporti puhul. me alustame nüüd arutelu ja kõigepealt annaksin sõna proua Kurmaile. Very much, uh, dear uh, chair Uh, person. So first of all uh, I just would like to thank uh, aitäh, proua esinaine. kõigepealt hindan kõrgelt seda professionaalset tööd, mis on tehtud selle teema valdkonnas. mul on väga hea meel selle üle, et mõnda aega tagasi toimus meil ka avalik kuulamine selles osas, kus oli võimalik küsimust arutada ekspertidega, kodanikuühiskonna esindajatega ja ma usun tõesti, et see annab meile parema võimaluse tagada hoopis tugevama sisuga raporti, võtta arvesse ka kodanikuühiskonna aspekti. siin ettepanekus on ka selliseid asju kirjas, mida ma tahaksin veel eraldi välja tuua. esiteks punktis kuus on räägitud sotsiaalse mõju hindamisest mulle tundub, et siinkohal tuleks tõesti kirja panna midagi sellist, millest kõik ühtemoodi aru saavad et me peaksime selgemalt väljenduma. teiseks, me peaksime rohkem rõhku asetama sellele, et meil puutuvad, puutuvad statistilised näitajad, aga statistikat on vaja, see on selline oluline eeltingimus, ilma milleta ei ole võimalik edasi minna. ja lisas kogu see otsuste tegemise mehhanisme, me peame vaatama, millised on meie eesmärgid, millised on allikad, kuidas oma ülesandeid ellu viia ja siis mõõta seda, kui suurt mõju see kõik omab. meil tuleb läbi teha see terve poliitikatsükkel, aga see eeldab seda, et meil on olemas vettpidavad andmed dokumendi eelnõu tuleb mingis mõttes veidi tugevamalt sõnastada ja peame arvesse võtma seda, kuivõrd siduv see saab olema. mulle tundub, et kogu Euroopa peab olema siduvam, kui ma nii võin öelda ja selleks tuleb eraldada ka vastavaid vahendeid peame kutsuma nõukogu ja komisjoni üles lahendama probleeme ja seda just siduvate õigustloovate aktidega. seda tuleb teha ka naistevastase vägivalla vastases võitluses, mulle tundub, et selles osas oleks tarvis näiteks direktiivi ja nüüd mõned punktid, mis on siit eelnõust välja jäänud, mis on olulised, aga mis on niimoodi, kuidas ma ütlen, ridade vahele peidetud. soolise võrdõiguslikkuse strateegia peab loomulikult võtma arvesse kriisi, peame vaatama, milline on tegelik olukord naiste tööhõive osas, peame vaatama, millise, milline, millised on eelarvepiirangud naistele. sellest oli eelmise raporti osas ju just ka juttu. samuti peame vaatama, millised on võimalikud väljapääsustrateegiad ja kuidas see kõik mõjutab naisi, samuti kuidas mõjutab majanduskriisist väljumine. samuti peame rohkem käsitlema Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegiat selle strateegia mõõde on tegelikult nõrgem kui Lissaboni strateegia mõõde. kohtusin eelmisel nädalal härra Barrosoga ja ma ütlesin ka talle, et meil on tarvis soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kaasamist Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegiasse et ma loodan, et me õpime Lissaboni strateegias seda, et meil ei saa olla sada kakskümmend erinevat eesmärki. meil võiks olla vähem eesmärke, aga olgem konkreetsemad ja võtame arvesse seda, et naised oleks rohkem kaasatud. ma leian, et seda kõike tuleb võtta arvesse ka uue teekaardi või uute juhiste osas. ja kui ma vaatan seda, mis toimus aastatel kaks tuhat üks kuni kaks tuhat neli, siis meil oli seal viis erinevat strateegiat paigas ja nüüd kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat kümme oli meil kuus erinevat punkti, võtsime arvesse ka arenguriike ja ma leian, et komisjon peaks tõesti rohkem võtma arvesse meie seisukohti, meie oleme rahva poolt valitud organ ja ma leian, et soolise võrdõiguslikkuse strateegia peab käima koostöös naiste huviesindusrühmadega, erinevate vabaühenduste tegevusega. ja ennekõike leian ma, et meil on tarvis väga tugevat strateegiat. olen nõus proua Lullinguga selles osas et see dokument, mis New Yorgis koostati, meil ei olnud tegelikult võimalik oma panust sellesse panna, nii et siinkohal kutsun üles kõiki kolleege sellele, et me peame jõudma selleni, et volinik Reding kuulab meid rohkem, me oleme nõus koostööd tegema ja tahamegi teha koostööd komisjoniga, aitäh! suur tänu, proua Kurmai, proua Kornelissen, palun! um,? Yeah, I'd like to uh, first aitäh, proua esinaine, kõigepealt suur tänu proua Figueredale selle raporti koostamise eest. That we have a, we make a, a to do list, a comprehensive. väga oluline on panna paika meie ülesanded esimeseks aastaks ja siis hakata järk-järgult neid ülesandeid ka täitma. Tarabella raportiga oleme juba mõnes osas jõudnud oma ülesandeid täita, me hääletasime seda raportit jaanuarikuus täiskogul ja toona äh, ma, ma mäletan, et, et äh, enamik liikmeid toetas seda algatust igati, ma loodan, et samasugune toetus langeb osas ka nendele juhistele. meie eesmärgid on ennekõike seotud hartaga, nii nagu proua Reding ütles. tema eesmärgiks ei ole midagi muutma hakata, lihtsalt need ülesanded on paigas. see saab olema meie teekaart, need saavad olema meie juhised, meiepoolne panus sellesse ja ma loodan, et äh, ka proua Reding äh, osaleb selles tegevuses. nii nagu proua Figueredo ütles, oli tema tegevus mõneti piiratud, aga meil on nüüd võimalus omalt poolt täiendada seda raportit, mis meil juba on olemas, lisada sinna omalt poolt midagi. siin on ära mainitud äh, naiste ja meeste palgavahet, aga välja on jäänud äh, nii-öelda hoolduse vahe. mehed saavad kaheksateist protsenti rohkem raha ja naistele langeb kaheksateist protsendi osas osaks suurem koormus tagada hoolt, hoolekannet. nii et just see lõhe või erinevus hoolekande vallas on see, millega me peame silmitsi seisma ja peame tegelema selle küsimusega, me tahame naisi rohkem kaasata tööturule. samuti tuleb vaadata, kuidas ühitada pereelu, tööelu. samuti on välja jäänud kolm nüanssi. esiteks naissoost võõrtöölised, need, kes esindavad rahvusvähemusi Need naised langevad topeltdiskrimineerimise ohvriks. samuti langevad nad sagedamini vägivalla ohvriks. minu meelest oleks oluline ka neid rühmi ära märkida. teiseks veel äh, lesbid, samuti transseksuaalid Nad jäävad sinna LGBT rühma alla reeglina, aga transseksuaalide vastane diskrimineerimine on samuti tegelikult sooline diskrimineerimine ja sellele kehtivad kõik soolise diskrimineerimise vastavad aktid ma tegelikult ei olegi veel kuulnud, et meie komisjon üldse transseksuaale mainiks, vähemalt mitte käesoleva aastanumbri sees veel, nii et tegelikult tuleks ka neile rohkem tähelepanu pöörata. loomulikult ootan juba huviga koostööd erinevate variraportööridega, härra proua Figueredoga. ma leian, et siin tuleb sisse viia veel mõningaid täiendusi, need oleksid vajalikud ja meil võiks olla ka selline suhteliselt laiaulatuslik ülesannete loetelu ja ootan seda juba igati, aitäh! suur tänu, proua Kornelissen! proua Lüling on nüüd sõna soovinud. suur tänu! jah, proua esimees, proua Figurida raporti puhul tuleks siiski veel kord kontrollida, missuguse raporti ta kokku on kirjutanud. Tarabella raporti puhul oli meil tegemist majanduskriisi raportiga ja proua Figueredo puhul räägime me nüüd juhistest. selles raportis aetakse ikka jälle sedasama jama. ärgem tehkem ennast naeruväärseks. selles raporti projektis on näiteks lõige, mis on sõna-sõnalt samasugune öö, lõiguga, mis on juba Tarabella raportis ja täpselt öö, sama kehtib nüüd tegelikult ka üleüldiselt proua Figureede raporti kohta. see kõik on üks suur kordus, nii et vaadakem ükskord üle, mis sinna tegelikult sisse tuleks panna. kuidas me kavatseme siin oma tööd korraldada? ikka ja jälle aetakse sedasama vana laulu, kirjutatakse seesama vana laul uuesti ülesse ja mulle tundub, et te tahate mind kakskümmend aastat nooremaks teha, sest kakskümmend aastat tagasi ajasite te täpselt sama juttu me peaksime raportites siiski keskenduma millelegi, mida me saavutada tahame, mitte et me ikka ja jälle sellesama vana juraga välja tuleksime. nii et äh, ma kardan, et äh, niimoodi meie komisjon küll oma tööd jätkata ei saa. praegusel hetkel on meie ees kolmas raport, äh, mis on täpselt samasugune kui eelmised kaks tükki nii et mina leian, et seadusandja, kes ennast tõsiselt võtab, ei tohiks niimoodi oma tööd teha. suur tänu, proua Lülling, suur tänu teie arvamuse eest. ma arvan, et meil tuleb seda arutelu veel edaspidigi pidada. on teatud asjad, mis korduvad, jah, ähm, see on tõsi, võib-olla tuleb teatud asju ka korrata, enne kui me jõuame välja töötada positiivse otsuse ja teha edusamme aga me peame neid arutelusid ka edasi ja selles raportis on ju ka konkreetseid ettepanekuid. konkreetseid ettepanekuid selle kohta, kuidas edusamme teha. meil on ajakava paika pandud, aga kõigepealt küsin, kas komisjon soovib selle raporti projekti kohta ka sõna võtta. kas meil on siin ruumis komisjoni esindaja, kes sooviks sõna võtta? kui ei, siis annan veel kord sõna proua Figureidole, selleks et ta saaks arutelu kokku võtta. palun, proua Figureido. E suur tänu, proua esimees, suur tänu. suur tänu kõikidele kolleegidele, kes aitasid seda raportit välja töötada. tahtsin lihtsalt öelda kahte asja nende ettepanekute kohta, mida me siin teeme. jah, otse loomulikult tuleb meil oma tööd teha korralikult. kui me näeme, et Euroopas on jätkuvalt probleeme ja mis on olnud siin juba kakskümmend või kolmkümmend aastat, siis tuleb meil nendega ikkagi tegeleda jah, me teeme ettepanekuid. aga kui mitte midagi ei juhtu, kui probleem säilib, tuleb meil teha uusi ettepanekuid. me ei saa lihtsalt öelda, et nüüd on meil sellest kõrini, me oleme vait, ei tee enam mitte midagi. meil tuleb ikkagi nii kaua uksele koputada, kuni meid kuulda võetakse. jah, võib-olla neid ettepanekuid on ka juba varem tehtud, aga kui me otsustame, et me enam selle küsimusega ei tegele, siis mitte midagi ei juhtu, nii et mina siiski kavatsen ka tulevikus ettepanekuid teha ja loodan, et suurem osa kolleegidest on minuga ühel nõul. ma arvan, et me peaksime järjekindlalt kaitsma naiste õigusi seni, kuni naiste õigused on ka praktilises elus tõesti kaitset-, ükskõik palju selleks aega ka kuluks, kas kakskümmend, kolmkümmend või viiskümmend aastat me ikka ja jälle toome